So, ladies and gentlemen, dear friends. daamid ja härrad, head sõbrad, palun võtke istet. tahaksime alustada oma kuulamisega. tervitan siin eksperte, kes on palutud siia kõnelema ja tahaksin neid tänada ITRE komisjoni nimel, et nad on nõustunud osalema meie tänasel kuulamisel. teiseks, mul on väga hea meel siin tervitada äh, Klaus-Dieter äh, Borchardit, äh, Euroopa Komisjoni DG Energy direktorit, kes teeb sissejuhatava sõnavõttu. meenutan teile, et gaasitoru, maagaasitoru kuulamine pidi esialgu aset leidma märtsis, aga see toodi ettepoole, arvestades seda, ehm, mida teeb ITRE komisjon ehm, magasituru direktiivi ümbervaatamisel ja seetõttu on ehm, see puudutab ka seda, et direktiivi sätted laieneksid ka torujuhtmetele kolmandatest riikidest. me kuulame mitmeid eksperte nii erasektorist kui akadeemiast ja Äh, arutame nendega visiooni äh, sise, gaasi sisetoru küsimustes, Euroopa gaasikindluse küsimuses. meil on kaks ja pool tundi aega selle jaoks, meie kuulamise jaoks äh, kella poole kolmest kuni kella viieni. tahaksin paluda, et meie eksperdid ei võtaks sõna pikemalt kui kümme minutit, me tahaksime, et pärast nende sõnavõttu tuleks ka diskussioon. kuulamine on korraldatud kolmes osas. kõigepealt äh, sissejuhatav sõnavõtt komisjoni poolt, seejärel nelja eksperdiga paneel kellel on palutud tutvustada oma seisukohti, mis puudutavad äh, välja pakutud muudatusettepanekuid äh, maagaasituru korralduse osas. Äh, ja lõpetuseks tuleb küsimuste-vastuste osa ja debatt parlamendiliikmete ja ekspertide vahel. nii et sissejuhatavad märkused ja enne seda ütlen siiski paar sõna raportöörina selle direktiivi puhul. ja tunnen siin vastutust kogu selle tegevuse, ettevalmistava tegevuse eest. et saavutatakse äh, ITRE komisjoni poolt äh, kohane lahendus. igasuguste gaasiinfrastruktuuri projektidest rääkimine Euroopa Liidus, eriti sellised, mis ühendavad Euroopa Liitu kolmandate riikidega, siin me peame äh, puudutama kahte fundamentaalset küsimust kõigepealt õiguslikud aspektid. kas äh, projekt on vastavuses kõik, kogu asjakohase Euroopa Liidu seadusandlusega? aga selleks on meil vaja täielikku õiguslikku selgust ning ka öö, äh, olemasoleva seadusandluse ühtsust, ühtlust. see on öö, äh, Äh, eeltingimus meie energiakindluse saavutamiseks. aga see on oluline ka äh, julgeolekut silmas pidades ja selleks, et tagada äh, konkurents ja võrdne mänguväli kõiki Euro-, kõikidele Euroopa Liidu energiaturu osalistele ja pikas perspektiivis tagab see ka kindluse ja etteennustatavuse. ja need on võtmetähtsusega Eh, igasuguste investorite jaoks, et meil oleks sellised reeglid, mis on õiglased ja võrdsed kõigile. ja see ei ole mitte esimene kord, kui me oleme üritanud oma Euroopa Liidu turul eh, rakendada võrdseid reegleid. see tähendab seda, et koos territoriaalvete, eh, see puudutab siis ka territoriaalvett ja majandus, eksklusiivset majanduspiirkonda ja seetõttu on komisjon välja pakkunud äh, äh, gaasidirektiivid üle vaadata selleks, et äh, laiendada Euroopa Liidu seadusandluse kohalduvust, eriti just mis puudutab kolmandat energiapaketti, et see laieneks ka kõikidele nendele gaasitorudele, mis ühendavad Euroopa Liitu kolmandate riikidega ja seda tahaksime me ka sügavuti arutada tänase kuulamise vältel. Äh, ütlen, et äh, siin on ka teine aspekt, poliitiline, et kas äh, projekt on vastavuses meie Energialiidu strateegiliste eesmärkidega, eriti just solidaarsuspõhimõttega ja allikate ja teenusepakkujate mitmekesistamisega. kuidas me kaitseme energiakindlust Euroopat tervikuna, need on poliitilised küsimused. Euroopa Parlamendis on, on, me oleme olnud mitmeid eh, debatte sellel teemal. see, need on peamiselt olnud poliitilised ja enamus on alati olnud eh, nõus, et eh, projektid, mis ei ole täielikult vastavuses meie energia, Euroopa energiastrateegiaga, neid ei peaks Euroopa Liit mitte mingis juhul, mingil juhul toetama ja äh, definitsioon oli päris selge äh, pärast igasuguseid äh, diskussioone Euroopa Parlamendis nii täiskogus kui mujal. poolteist aastat tagasi oli meil Euroopa Parlamendis kuulamine, mille korraldasid neli fraktsiooni koos ühe konsortsiumiga. ja seal öeldi sedasama ehk siis äh, meie direktiiv puudutab õiguslikke aspekte, aga äh, ma saan aru, et mõnikord on keeruline äh, vältida poliitilist diskussiooni, aga tahan praegu selgelt välja öelda, et meie peamiselt diskuteerime õiguslikke aspekte ja me näeme, milline on olnud üleüldine positiivne mõju kolmanda energiapaketi rakendamisel, see tähendab seda, et meie siseenergiaturg on hakanud paremini funktsioneerima ja seda me teeme ka praegu kogu Euroopa Liidu turul kolmanda energiapaketiga, nii et arutame siis seda, kuidas oleks võimalik isegi rohkem parandada olukorda selleks, et laiendada paketi sätteid kogu gaasi infrastruktuurile, mis ühendab Euroopa Liitu kolmandate riikidega. ja me teame, et meil on äh, siit, sellest seisukohast äh, kaks juhtumit, kaks olemasolevat torujuhet, ja on ka projektid, eh, mis on ehitamisel või ühesõnaga siis tulevased pöörujuhtmed ja eh, sellest seisukohast me ka eh, jaotame oma otsused. ehk siis on kahte tüüpi, need, mis juba eksisteerivad ja need, mida ehitatakse, sest lähenemine on erinev ja see peabki olema erinev. nii et need olid siis paar sõna sissejuhatuseks nagu te nägite, siis ma ei öelnud äh, midagi ühegi lahenduse poolt või vastu, vaid äh, rääkisin üldiselt, milline on lähenemine meie kuulamisele, sest et äh, ma olen teatud mõttes vastutav kogu selle tööst mitte ainult ITRE komisjoni esimehena, vaid ka raportöörina ja nüüd ma annaksin sõna härra Borchardile, kes on Energia peadirektoraadi direktor, et ta saab teha sissejuhatava sõnavõttu, selgitada äh, gaasidirektiivi poole välja pakutud muudatuste loogikat, palun. suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh ka äh, selle eest, et te olete selgelt eristanud omavahel eksperdid, kes on paneelis ja komisjoni e-, esindaja, ma ei ole ekspert, ma olen avalik teenistuja ja e, tahaksin e, meie ettepanekut tutvustada kahel viisil. esiteks, miks me selle ettepaneku oleme teinud ja teine on see, et mis me siis tegelikult välja pakkunud oleme. ja üritan seda teha lühidalt. alustuseks eesmärgid, mis on meie ettepanekud suunanud. gaasidirektiivi muudatuse ettepanek, selle peamine eesmärk on anda õiguskindlus selle kohta, millised äh, reeglid kohalduvad nendele torujuhtmetele, mis äh, tulevad Euroopa Liitu kolmandatest riikidest. ja see õiguskindlus äh, on oluline ja selle, sellest peaks olema kõik, kasu kõikidele osapooltele, Äh, gaasiinfrastruktuuri investeerijatele, aga ka turu äh, kasutajatele. meie muudatusettepanek äh, teeb selgemaks regulatiivraamistikku, arvestades, et millised on erinevad praktikad ja tõlgendused, mis on tõusetunud diskussiooni käigus, eriti mis puudutab Nord Stream kaks torujuhtme ehitamist. muudatus et mis on välja pakutud, tagavad, et need reeglid, mis kohalduvad gaasitorujõudmetele, mis ühendavad roh-, kahte või rohkemat liikmesriiki, ehk siis need on sisemised edastusjuhtmed, et need peaksid olema samad reeglid kui need, mida me kohaldame torujuhtmetele, mis tulevad kolmandatest riikidest Euroopa Liidu territooriumile. nii et võrdne kohtlemine eh, siseedastus torujuhtmetele ja importivatele torujuhtmetele eesmärgiks on tagada, et kõik torujuhtmed äh, Euroopa Liidus ja need, mis meie territooriumile saabuvad, et äh, nende puhul äh, kasutatakse sama suurt läbipaistvust, on ligipääsetavad teistele operaatoritele ja neid opereeritakse ka tõhusalt. arvestades seda, kui palju gaasi imporditakse, siis import torujuhtmete tegevusel on märkimisväärne mõju energia siseturule ja, ja sise ja siseriiklikele turgudele, eh, kus, kuhu jõuab eh, maagaas otse või kaudselt rahvusvahelistelt eh, torujuhtmetelt. energiaseaduse kohaldamine sellistele torujuhtmetele, eriti need kolmandate riikide ligipääsunõuded, läbipaistvus, aga ka korralik regulatiivjärelevalve, need kindlasti suurendavad äh, konkurentsi ja äh, parandavad konkurentsi ja selle konkurentsiga kaasnevad madalamad gaasihinnad Euroopa tarbijatele ja sellega seoses äh, paraneb ka tarnekindlus. ja samas äh, piiramatu ligipääs importtorujuhtmetele, et Euroopa Liit nendele torujuhtmetele üldse reegleid ei kehtestaks, see võiks tekitada või kui juba selline asi eksisteerib või siis tugevdada domineerivaid turupositsioone sellistele tarnijatele ja seega tekitada ka võimaluse äh, kuritarvitada oma positsiooni turul. ja see on see kontekst, äh, milles me oma ettepanekut analüüsime. meie ettepaneku õiguslikuks aluseks on selgelt artikkel sada üheksakümmend neli Euroopa Liidu tegutsemise lepingust gaasidirektiiv, nagu ma ütlesin, paneb paika selge regulatiivraamistiku äh, torujuhtmete opereerimiseks Euroopa Liidu sees ja Euroopa Liidu piiridel. ja mitte keegi ei ole küsimuse alla seadnud, et kas sada üheksakümmend neli on õige õiguslik alus sise, Euroopa Liidu sisese jaoks ja seega tekib küsimus, et miks ta ei peaks olema õige õiguslik alus Euroopa Liidu piiridel. kolm märkust õigusliku aluse äh, ja õigusliku analüüsi kohta. esiteks, ähm, Euroopa Liidu kohaldamine, nii nagu me seda oleme ette näinud oma ettepanekus, piirdub rangelt Euroopa Liidu jurisdiktsiooniga. see jurisdiktsioon vastavalt äh, komisjoni õiguslikule analüüsile puudutab ka territoriaalvesi ja eksklusiivseid äh, liikmesriikide majandustsoone, aga meie jaoks on selge, et äh, siin ei ole mingit ekstra, ekstra territoriaalset Euroopa Liidu õiguse kohaldamist. teine element, äh, mida ka tihtipeale tõstatatakse äh, vastuväitena meie ettepanekule, on see, et ettepanekul ei ole mingit mõju liikmesriikide õigustele vastavalt artiklile sada üheksakümmend neli lõige kaks ja äh, see puudutab siis energiasegu, et panna paika tingimused, kuidas kasutatakse energiavarasid, et valida erinevate energiaallikate vahel või siis määratletakse energiatarne üldine struktuur. mitte ühtegi nendest õigustest meie ettepanek ei puuduta. ja lisaks sellele oluline on ka see, et see ei keela äh, ühegi torujuhtme ehitamist, kaasa arvatud Nord Stream kaks. ja lõpetuseks komisjoni ettepanek täiendab Nord Stream kaks mandaati läbirääkimiste mandaati, mida komisjon on taodelnud nõukogult, sest me leiame, et see mandaat võiks olla kasulik vahend, millega ületada erinevused, mis võivad eksisteerida kogu torujuhtme pikkuses, sest kui see torujuht tuleb kolmandast riigist, siis esimene osa läheb esi, kolmanda riigi seaduse alla, siis võib-olla mereseadus ja siis tuleb meie seadusandlus. siin on kolm erinevat Äh, seaduste kategooriat ja kui nende seaduste vahel tekivad konfliktid, siis äh, viis, kuidas nendest väljuda, võiks meie arvates olla läbirääkimised, äh, millega leitakse selge, stabiilne regulatiivraamistik, millega seda torujuhet opereerida. ja nüüd jõuan meie ettepaneku sisulise osa juurde, mille ma tahaksin kategoriseerida kolme temaatilise sambaga esimene, peamised äh, sisulised põhimõtted või elemendid. Need äh, põhimõtted ja elemendid, mis äh, kohalduvad torujuhtmetele, mis tulevad Euroopa Liidu kolmandatest riikidest, on lahtisidumine, kolmandate osapoolte ligipääs, reguleeritud tariifid, läbipaistvusnõuded ja võimalus taodelda erandeid eelpool mainitud põhimõtetest. kui me Äh, rakendame lahtisidumise kolmanda äh, riigi ligipääsu, kolmanda osapoole ligipääsu põhimõtteid nendele torujuhtmetele, siis me tõesti leiame, et sellega me parandame äh, konkurentsi ja tugevdame tarne, tarnekindlust. kui ei ole piisavalt läbipaistvust importtorujuhtmete puhul, siis võib tekkida riskifaktor just tarnekindlust silmas pidades. seetõttu on äärmiselt oluline tagada, et informatsioon opereerimise ja olulise infrastruktuuri hooldamise kohta, et see eh, on kättesaadav turule ja vastavatele eh, riiklikele Euroopa Liidu ametitele. kõik torujuhtmed, mis eh, Äh, lähevad või tulevad kolmandatest liikmesriikidest, kui nad sisenevad Euroopa Liidu territooriumile, siis neil on luba taotleda erandit äh, lahtisidumisest, kolmandate osapoolte ligipääsust kui, või reguleeritud tariifidest vastavalt artiklile kolmkümmend kuus äh, gaasidirektiivis. Need tingimused on, et torujuhe ei tule kahjuks konkurentsile, sisetoru tõhusale funktsioneerimisele või siis ta Euroopa Liidu tarnekindlusele seetõttu äh, kokkuvõttes äh, see ettepanek äh, sisuliselt loob eeltingimused, millega Euroopa tarbijad saavad kasu suurenenud konkurentsist gaasiturul ja neil on kindlam olukord, mis puudutab just tarnekindlust. teine sammas puudutab erandeid olemasolevatele torujuhtmetele põhjus, miks see erandit on sätetena sisse toonud olemasolevate torujuhtmete puhul, mis äh, tulevad kolmandatest riikidest või lähevad sinna, on õiguslik ebakindlus, mis äh, tekib erinevatest õiguslikest tõlgendustest minevikus ja seda olen ka juba maininud, aga ka seetõttu, et äh, artikkel kolmkümmend kakskümmend kuus, sealne erandisäte ei kohaldu olemasolevale taristule ja me peame arvesse võtma ka seda, et äh, olemasolevad torujuhtmed on tihtipeale juba kaetud äh, valitsuste vaheliste kokkulepetega või lepinguliste suhetega, mis, äh, mida ei ole võimalik nii lihtsalt kohaldada meie seadusele. see on ka põhjus, miks me oleme sisse toonud need erandid. Nende erandite lubamine on liikmesriikide ühepoolne valik. vastavalt meie ettepanekule ei nõua see mitte mingisugust äh, nõusolekut sellelt kolmandalt riigilt või mingit äh, aktiivset rolli või isegi heakskiitu komisjoni poolt. tegemist on riikliku otsusega ja see võetakse vastu vastavalt riiklikule menetlusele Äh, selle erandi võimalus äh, on piiratud olemasolevate torujuhtmetega ja me, me oleme olemasolevatena defineerinud äh, need, mis on valmis saanud enne seda, kui jõustus see muudatus gaasidirektiivile. sisuliselt võivad liikmesriigid anda erandi peamistelt nõuetelt lahtisidumine kolmandate riikide osapool ja ka reguleeritud tariifid ja nad saavad teha seda vastavalt samadele tingimustele, eh, kui võimaldas artikkel kolmkümmend kuus, see, mida ma mainisin, see ei eh, saa tulla kahjuks konkurentsile, eh, tõhusale siseturu funktsioneerimisele ja tarnekindlusele ei ole ka mingisugust absoluutset fikseeritud ajalist piirangut meie ettepanekus, aga tuleb siiski õigustada seda, selle erandi aega ja see peaks olema seotud konkreetsete projektidega, näiteks äh, äh, äh, lepingu pikkus või siis IGA pikkus. ja komisjoni praktika järgi tavaliselt me anname nende erandite jaoks kakskümmend viis aastat pikendamist ei ole siin ka selgelt välja toodud, seda ei ole ka välistatud, see on võimalik, aga loomulikult peab seda õigustama. millised oleksid tagajärjed liikmesriikidele ja siin on äh, paljud liikmesriigid äh, muret väljendanud. aga rõhutaksin, et liikmesriikidel on piisavalt paindlikkust selleks, et säilitada olemasolevad äh, korraldused impordilitsentside puhul, ehk siis on neile antud võimalus anda erandeid olemasolevatele torujuhtmetele arvestades, et need erandid peaks äh, antama aasta jooksul, ehk siis enne seda, kui äh, saabub äh, selle ettepaneku ülevõtmise ja muudatusettepanekute ülevõtmise tähtaeg ja siis gaasidirektiivi reeglid nendele torujõhtmetele üldse kohalduma ei hakkakski, kui erand antakse enne seda aega. liikmesriigid, kes erandeid kasutavad, seetõttu ei pea mitte midagi äh, uuesti läbi rääkima ei IGA-d, ei lepinguid, peavad lihtsalt andma erandi. ja kolmas sammas on konsulteerimine asjakohaste ametivõimudega, juba meie hetkesüsteemis on äh, väga suur konsulteerimisraamistik äh, NRA-dega ja oleme seda loomulikult laiendanud ka kolmandate riikide asutustele kes võivad olla kolmandate riikide regulatiivasutused, võib-olla energiaministeeriumid nendes riikides, aga oluline on see, et konsulteerimine tähendab seda, et me peame andma nendele ametivõimudele võimaluse äh, tulla seisukohale, väljendada seisukohta regulatiivküsimuste küsimuses, mis on seotud torujuhtmega. kui nad ei vasta, siis äh, liikmesriigi NRA võib lihtsalt jätkata enne kui ma äh, kokku võtan, siis äh, räägin ühest asjast, mis on, jääb ettepanekust väljapoole, aga käsitlen seda sellepärast, et seda on tihtipeale mainitud. ei viidud läbi mingisugust mõjuhinnangut. tõesti ei viidud, aga seda heal põhjusel. see, mida komisjon siin teeb, on see, et muudetakse olemasolevat seadusandlust selgemaks, mitte ei tekitata mingeid uusi seadusi. see põhimõte, mille me, me oleme nüüd kirjalikult esitanud, äh, direktiivi muutmiseks, see on äh, varem ka puudutanud äh, torujuhtmeid, mis Euroopa Liitu sisenevad üldise energiaõiguse põhimõttena, seetõttu ei ole vaja mõjuhinnangut. aga nagu te kõik teate, siis on komisjon nüüd läbi viinud avaliku konsulteerimise kaheksa nädalat detsembri algusest kuni jaanuarini ja saime kolmkümmend neli kommentaari kaks, kahekümne neljalt Eh, kakskümmend neli kommenteerijat ehk siis kuuskümmend viis protsenti olid üsna kriitilise suhtumisega ja kaksteist kommenteerijat umbes, umbes kolmkümmend viis protsenti suhtusid üsna positiivselt. minu jaoks eh, see tulemus ei ole üllatav, sest eh, see peegeldab diskussioone, mis leidsid aset ühe konkreetse torujuhtme projekti üle, see on see Nord Stream kaks ja kuna see niimoodi on, siis me ei tohiks äh, selle avaliku konsulteerimise tulemit üle hinnata. kokkuvõtteks ma tõesti loodan, et see lühike äh, ülevaade sellest, mis on meie ettepaneku aluseks ja mis on meie ettepaneku sees, on näidanud seda, et äh, sõlt-, hoolimata sellest, et ettevõt-, ettepanekud on väga politiseeritud ühe konkreetse projekti ja selle arengute tõttu, on nüüd saanud selgeks, et on komis-, on, on oma ettepanekuga lihtsalt teinud oma tavapärast tööd. kuna meie eh, valvame seda, et Euroopa Liidu seadusandlus täielikult ja korrektselt eh, rakendataks, siis on üks komisjoni peamisi ülesandeid eh, tegutseda, kui tekivad lahknevad tõlgendused, mis tähend-, mis võivad endaga kaasa tulla riski, et ei tegutseta enam vastavalt Euroopa Liidu seadusandlusele ja see oligi. suur aitäh, väga oluline oli see, et me eh, kuuleksime Euroopa Komisjoni lähenemist kogu sellele mõttele ja te, te tutvustasite Euroopa Komisjoni ettepanekut. ja nüüd paluksin jällegi eksperte, et nad ei võtaks sõna pikemalt kui kümme minutit, sest et me tahaksime äh, ka diskussiooni pidada ja kuulda ära teie vastused küsimustele. esimene kõneleja, härra Lappa Pistelli tere tulemast Euroopa Parlamenti, meie varasem kolleeg, varan eelmine Euroopa Parlamendi liige aastatel kaks tuhat neli, kaks tuhat kaheksa ja ka äh, Itaalia parlamendi liige juba enne seda. Te olete Euroopa välissuhete äh, nõukogu liige ja aprillist kaks tuhat seitseteist ka asepresidenti. nii et ENI. Euroopa Energiaettevõte, palun, teil on sõna. Good afternoon, ladies and gentlemen and uh tere pärastlõunat, daamid ja härrad ja kõigepealt ma sooviksin äh, tänada komisjoni ja selle esimeest äh, kutsumast meid äh, sellele väga olulisele arutelule gaasi direktiivi üle ja järgmise kümne minuti jooksul annaksin teile sellise turu vaatevinklist toodud arvamuse ja ja räägin siis, siis sellest turust, mida ma kõige paremini tunnen nii et äh, loomulikult oma komment-, äh, kommentaarides ma keskendun eelkõige just olemasolevatele torujuhtmetele, mitte niivõrd äh, uuele. nii et ENI on üks ähm, kuue, kuues suuremast ähm, energiafirmast ja ähm, me töötame, oleme ka gaasi ähm, ettevõtja Euroopas ja Itaalias ning seitsekümmend viis kuup, miljon kuupmeetrit äh, müüme aastas ja Itaalias sellest seitsekümmend. No, I, I was told to do this way. mulle öeldi, et ma pean äh, PowerPointi kasutama selliselt, aga see ei käivitu. I am doing that, tell me why. In this hall energy union is correct But in electricity, we have a battery problem. <laughs> okay, but. Okay, just give me a sign. I'll do it on the computer. Okay. So um.... niisiis, nii et äh, palun äh, arvestage siis sellega, et ma äh, varastan teilt mõned sekundid. niisiis, Itaalia on e, e, Itaalial on samasugused energiamured kui teistel riikidel, me vajame energiat oma tööstuse jaoks, samuti oleme me ka ähm, seotud Pariisi kliimalepetega ning me üritame ka mitmekesistada oma tarnijaid ja oma marsruute ning see ja samuti me äh, üritame siis mitte surve alla sattuda, majanduslikku või poliitilise surve alla sattuda ja Itaalias on siis kaks äh, turu, torujuhet, mis tulevad Liibüast ja Alžeeriast äh, ja need on ühendatud äh, siis ka juhtmetega, mis tulevad Venemaalt ja Põhjamerest ning meil on ka kaks veeldatud maagaasi ähm, hoidlat. aga nüüd ma esitaksin küsimuse, et kas ähm, Euroopa gaasiturg on tugevas olu- või habras olukorras? meil on oluline siin ähm, energiaseguse äh, kütab meie maju, samuti on see oluline meie tööstuse jaoks ja samuti tagab see paindlikkuse ähm, ähm, meie energiaturu jaoks selleks, et edendada ka taastuvat energiat ning äh, kaks tuhat kuusteist äh, aastal umbes nelisada nelikümmend viis äh, miljardit kuupmeetrit ähm, kulutati gaasi, nii et meie hinnangul äh, on Euroopa Liidus, Euroopa Liidus ähm, ähm, vägagi ähm, hea olukord äh, gaasiturul. me teame, et tarbimine äh, suureneb äh, ja ja selle tulemuseks on ka selle suurenenud tarbimise tulemuseks on ka impordi suurenemine kolmandatest riikidest ja ma arvan, et see ei ole üllatus ega ka see ei tohiks olla kohuks. viimase aastakümne jooksul Euroopa Liit on üritanud tagada ka tarnekindluse kõige kõrgemal tasandil ja seda siis ka nii regulatiivplaanis kui ka äh, turuplaanis ja sooviksin teile meenutada, et viimati vaadati läbi ka energiatarne määrus ja see toob ära ka äh, väga ähm, tugeva süsteemi selle kohta, kuidas seda turgu reguleerida, aga turumõõtmes äh, Euroopa Liidus on äh, maagaasi veel, palju maagaasi veeldusjaamasid äh, ja aastal kaks tuhat seitseteist aastal ainult natukene üle paarikümne protsendi selle võimekusest kasutada, samuti on meil väga suured imporditaristud Ehm, mis, kus, mis võimaldab ehm, kasutada üle neljasaja miljardi kuupmeetri ning ehm, see on tegelikult roh-, rohkem kui tarned. nii et meil on veel paarsada miljardit kuupmeetrit võimekust üle, see on kolm korda nii palju kui Saksamaa gaasi vajadus. ja meil on ka väga hea veeldatud maagaasi võimekus ning sooviksin tuua välja kolm ähm, aspekti. me näeme, et Euroopas tootmine sureb ja importimine torujuhtmete kaudu on kuuskümmend kolm, moodustab kuuskümmend kolm protsenti meie vajadustest, aga isegi kui me vaatame siin gaasiimportist, siis Venemaa tuleb meile meelde esi, esimese tarnija, siis samas meil on tegelikult rohkem ähm, tarne äh, marsruut, näiteks Alžeeria, Liibüa, Hispaania, samuti äh, Norra, Põhjamere kaudu ja samuti on meil veel lisatorujuhtmed, mis ühendavad kontinenti erinevate piirkondadega ja see moodustab üle poole meie impordist ja panustab vägagi suurel määral ka energia äh, varustuskindlusesse Eh, nii moodustab kümme protsenti sellest ning me alakasutame ähm, gaasivajadusi. praegused maagaasi veeldusjaamad on silmiti ka eh, hindade kõikumisega ja praegu Euroopa Liit ei pea rohkem LNG-d importima, sellepärast et gaasi hind on muutunud konkurentsivõimelisemaks, nii et ähm, me peaksime keskenduma just ähm, nendele aspektidele, LNG ähm, on praegu tõusujoones ja ja Austraaliast, USA-st järgnevatel aastatel see konkurents suureneb, aga praegusel hetkel ei ole see kõige olulisema osale ainult viisteist protsenti moodustavad nad ähm, maailmsest ähm, kaubandust ja Aasia riikidest otsime siis, ostame kaks kolmandikku LNG mahust. on räägitud ka USA LNG-st, mis tuleb Euroopasse, see oleks nagu poliitiline alternatiiv ja see oleks ka Ähm, osa uuest Euroopa strateegiast ähm, uues USA administratsioonis. nüüd, kui me vaatame seda tarbija vaatevinklist, siis võimalused, me saame tulevikus osta odavamat LNG-d ähm, USA-st või mujalt, siis see viib ka odavamate transpordikuludeni ning äh, selles saaks loomulikult kasu me, äh, meie tarbijad ja samuti äh, see suurendaks ka konkurentsivõimelisust võrreldes tavatarnijatega, aga vaid vähesed USA ettevõtjad on pöördunud Euroopa Liidu poole sellepärast, et LNG soovib, ähm, soovivad LNG-d eelkõige müüa Aasiasse ja ja slaidil on näha siis ka erineva hinga, hindade areng. ja seega gaasikaubandus puudutab eelkõige just hindade kujundamist, mitte niivõrd poliitikat. ja mis puudutab äh, gaasimasruute, siis viimase aastakümne jooksul on siin mitmekesistamine aset leidnud äh, ja me peame äh, seda arengut toetama ning meie keskendume just stabiilsusele, nii nagu härra Borchardt enne minna, mind juba ütles. ja me peame ka vaatama, kas see direktiiv hüvitab neid riske, mis Euroopa Liidule tekivad, näiteks Alžeeria puhul on regulatiivoht äh, ja ka kommertsoht, äh, äh, mis tuleneb olemasolevatest sätetest e. nii on praegu ka lepingulistes suhetes Alžeeria poolega ning ning õig-, õiguslik ebakindlus tekitaks meie jaoks väga suuri äh, takistusi, et sellisel juhul nad äh, lihtsalt ei müü oma LNG-d äh, meile, vaid kuhugi mujale, nii et seega satuks ohtu ka energiat varustuskond Liibüas. oleme silmitsi samuti äh, geopoliitiliste ohtudega ja ka regulatiivsete uskudega ja selle tulemuseks võib olla, et me astume uutesse läbirääkimistesse Liibüaga seda hetkel, kus riik on silmitsi, Liibüa on silmitsi väga suurte väljakutsetega, nii et ma arvestasin, väga tähelepanelikult kuulasin ka seda ajakava selgitust, millest rääkis härra Borchert enne mind. ja oluline on ähm, võtmetaristute äh, edendamine ning äh, me peame keskenduma just äh, nendele põhimõtetele, eriti mis puudutab olemasolevaid torujuhtmeid, mille osas selline ta-, turvalisus ja julgeolek on tagatud ja meie vastaspooled, keda see ettepanek mõjutab, see võib tekitada läbirääkimiste ähm, arvu suurenemist ja äh, see mõjutab nii poliitilist kui ka kommertstasandit ning see õõnestab ka äh, regulatiivset ühtlustamist, mis on komisjoni eesmärk. nii et milline on meie seisukoht, see nagu härra Borchardt juba ütles, siis ma ei hakka seda üle kordama, et see mõjutab kindlasti meie torujuhtmeid, aga mis puudutab olemasolevaid torujuhtmeid, siis siin tekivad küsimused, mida me peame ka tähelepanelikult analüüsima, analüüsima selle mõjusid. ja oleks mõistlik piirduda selle direktiivi kohaldamise alal puhul ainult uute ähm, torujuhtmetega ja tagasipöörduva jõuga kohaldamine olemasolevale kuueteistkümnele torujuhtmele satub, seab ohta, ohtu nii selle õigusraamistiku prognoositavuse ja õiguskindluse. samuti võib tekkida selline mõju, et tõendamiskoormus pöördub ümber ja Euroopa Komisjon peaks tunnistama, et äh, praegused sätted kohalduvad olemasolevatele taristutele. see mõjutab äh, ka konkurentsi, samuti tarneõig-, äh, kindlust ja komisjon peaks leevendama riske ja samuti ka konkurentsiga seotud muresid. ma ei hakka siin rääkima praegu mm, erinevate õigusaktide konfliktist, aga igal juhul ähm, ma sooviksin teid tänada selle eest, et mul oli võimalus äh, seda teemat arutada ettevõtte vaatevinklist ja, ja oluline on see, et äh, siseturult ähm, kõrvaldatakse olemasolevad tõkked, sellepärast et see endiselt tekitab veel kitsaskohti ning äh, selleks, et olemasolevaid ähm, eesmärke saavutada, on vajalikud ähm, sihipärased meetmed ja ja ähm, oluline on see, et me siis uute ettepanekutega tugevdaksime ka oma tarnekindlust. suur tänu kõige olulisem äh, osa meie kuulamisest on loomulikult arutelu ja küsimustele vastamise osa. ja nüüd annaksin sõna järgmisele kõnelejale, härra Saul Jaspiljas, tema on AB Amber Creed'i äh, juhatuse esimees, see on Leedu TSO ja tegu on, tema on siis aastast kaks tuhat kolmteist äh, Ambergridi äh, juhatuse esimees, enne seda oli ta ka EON-i ähm, esinduse juht Vilniuses, ta on insener hariduselt ja on ähm, Lietuvas Energias samuti töötanud. niisiis, palun, teil on sõna Thank you, Mr Chairman. Thank you. suur tänu, härra esimees, lugupeetud äh, kolleegid. ma valmistasin ette lühikese ettekande. ja soovisin jätta rohkem aega arutelule, mitte meie seisukohtade äh, tutvustamisele. niisiis, äh, kui me räägime ta-, varustuskindlusest siis eh, meie oleme tundnud selle otsest mõju vägagi vahetult, sest me oleme isoleeritud turu esindajad ja me oleme kogenud eh, kõiki neid negatiivseid eh, mõjusid, mis on seotud ühe ainsa tarnijaga. ja millised on sellise olukorra mõjud meie turule. niisiis tarnekindlus, siin on nii positiivseid kui negatiivseid mõjusid ja positiivses plaanis toimib see, et on tõeliselt toimiv turg, kui turg toimib, kui see on tõeline tegelik turg, siis sellisel juhul on ka varustuskindlus tagatud. ja meie eh, siis vastutame gaasituru toimimise eest meie riigis ning eh, koos oma teiste kolleegidega kolmes Baltikumi, Balti riigis oleme siis ähm, ühendanud erinevad turud üheks ja me näeme, et iga meetmega me panustame turu toimimisse ja ka turuosaliste äh, tegutsemisse ja, ja sellega me näeme, et ka meie tarnijate hulk suureneb selleks, et turg toimiks, on meil loomulikult vaja ka piisavat taristut ja samuti tarneallikate mitmekesistamist. negatiivsed mõjud. see on eelkõige seotud ebapiisava läbipaistvusega ja ka äh, turu moonutustega. mida me siis siin silmas peame? paar näidet. kõigepealt äh, siis ka paar küsimust arutelu jaoks niisiis sekkumine Euroopa Liidu äh, regulatiivkeskkonda nii et eh, kuidas praegune eh, regulatiivvaakum eh, offshore valdkonnas mõjutab meie määrused. võtame näiteks Nord Stream ühe. nii et see on siis Saksamaa ranniku lähedalt kulgev torujuhe ja on seotud ka Opali gaasijuhtmega, mis on, mis on ähm, siis Saksa äh, reguleeriva asutuse vastutusalas. niisiis, kui üks, kui mingisugune kaubanduslik äh, projekt vajab erandit, kas neid on vaja siis turu jaoks? nüüd rääkides Nord Stream kahest, siis ka lihtsalt rääkides sellisest juhtumist, äh, Äh, siis ma kuulen pidevalt äh, seda argumenti, et see torujuhe tagab äh, ka odavama gaasi hinna Saksa turule, sellepärast et distants on lühem ja transpordi hind on madalam ja see hind on parem kui Ukraina gaasil ja sellisel juhul tekib mul küsimus, et, et miks, sellepärast et Leedu on palju lähemal Venemaale ja gaasitransport Leetu on siis odavam kui Saksamaale. aga samas on ikkagi meil tekkinud hinnaerinevused, nii et mõelge sellele. ja, ja jällegi, et aruteluks jääks rohkem aega, siis et miks on ähm, võrdsete võimaluste tagamine kõikidele turuosalistele mõningatele ähm, probleemid ja ähm, ma toon ka mõningad arvud siin ära slaidil, ma ei hakka täpsemalt rääkima, et siin, et kui me näeme, et ähm, kohalik ta-, tootmine väheneb, siis see puudutab maagaasi tootmist. aga me peame arvestama sellega, et, et äh, sünteetilise gaasi tootmine suureneb, samuti äh, biogaasi tootmine suureneb ja ka teiste äh, Ehm, gaasi vormis energiaallikate ehm, tootmine suureneb ja see mängib sama suurt rolli kui imporditud või siis ehm, praegu kohapeal toodetud gaas praegu, nii et sellisel juhul impordi hinna, hind enam nii olulist rolli ei mängi. ja kokkuvõtteks mis puudutab äh, komisjoni ettepanekut äh, gaasidirektiivi äh, läbivaatamiseks, siis see on õigeaegne, samuti see tagab, et kogu Euroopa Liidu territooriumil ühtemoodi kohaldatakse Euroopa Liidu õigust ja see on äärmiselt oluline meie turul. Euroopa Liit on atraktiivne turg ja seetõttu ei ole ohtu, et keegi ei investeeriks ja ma võin teile rääkida ühe saladuse gaasi tootvad riigid, neil on väga palju gaasi, aga neil on vaja raha. ja, ja kui on turg, siis nad tulevad ka oma tootega, nii et äh, siin ei ole mingit hirmu ja uued äh, impordiallikad on teretulnud, sellepärast et äh, see on äh, üks kõige olulisem nurgakivisid selleks, et turg toimiks ja et kellelgi ei oleks mingit ähm, domineerivat rolli, aitäh! aitäh selle sõnavõtu eest! ja meie järgmine kõneleja on professor Aldes Andreas Koltau. ta on rahvusvaheliste suhete professor ja rahvusvahelise avaliku poliitika keskuse juht äh, Royal Holloway College'is Londonis, samuti töötab äh, äh, Harvardi ülikooli Belfair Centeris varasemalt on ta tegutsenud ka Kesk-Euroopa Ülikooli avaliku poliitika Äh, instituudi juures professorina. aitäh! lugupeetud komisjoni liikmed, mul on au siin teie ees viibida, mul on au rääkida sellel olulisel teemal ja mul on hea meel jagada oma mõtteid akadeemilisest vaatevinklist vaadatuna. alustuseks tahaksin öelda, et olen äh, komisjoni eelduspüstitusega nõus, integreeritud äh, gaasiturg on eeltingimuseks ja nurgakiviks äh, Energialiidule. kaks tuhat üheksa gaasidirektiiv on mänginud väga olulist rolli selles äh, osas, see on teinud palju head. see on suurendanud konkurentsi gaasiturul, see on gaasituru ümber kujundanud, see on tarbijate jaoks gaasi odavamaks teinud see on hindu lähendanud omavahel kogu Euroopas, see on sundinud äh, rahvuslikke ettevõtteid äh, ähm, loobuma riiklikest monopolidest, see on aidanud paremini turu toimima saada ja see kõik on aidanud kaasa energiajulgeoleku suurenemisele, ehk siis kaks tuhat üheksa gaasidirektiiv on olnud väga hea instrument. loomulikult kõike on võimalik parandada ja küsimus on, kas gaasidirektiivi läbivaatamise ettepanek teeb asju paremaks ja vastus tõenäoliselt on selles, tasub kahelda. selles osas tekib rida küsimusi. esimene nendest puudutab järjepidevust. see, et gaasituru direktiivi hakatakse läbi vaatama, selle eesmärk on luua sidus raamistik, nagu me oleme kuulnud siin, kõikide torujuhtmete jaoks, mis sisenevad või väljuvad Euroopa Liidust. selle jaoks tuleks laiendada siseturu reegleid torujuhtudele, mis toovad gaasi Euroopa Liitu. see aga tekitab probleemi, nagu me oleme kuulnud, sest siis tek-, tekib kaks regulatiivrežiimi, mis kohalduksid samale torujuhtmele ja see tekitab väga keerulise juriidilise olukorra, mida ma ei, millesse ma põhjalikumalt ei laskuks, aga kuivõrd selline probleem tekib, oleme kuulnud, et äh, sellel on ka lahendusi, nimelt äh, teha erandeid juba tegutsevatele torujuhtmetele ja teiseks teha erandeid äh, uutele torujuhtmetele, mida alles ehitatakse, vastavalt artikli kolmkümmend kuus. aga kui seda teha siis äh, sa-, satutakse uuesti ähm, juhtumipõhise lähen-, lähenemisviisi juurde iga torujuhtme puhul eraldi ja olukord muutub samasuguseks nagu varem. ja mm, halvemal juhul äh, koheldakse sa-, sarnaseid torujuhtmeid erinevalt, ehk siis see, mida te saate, ei ole mitte järjepidevus, vaid äh, lapitekk, see on vastupidine soovitule siin mainiti ka, et õiguskindlus äh, äh, peaks äh, surnema, aga see, millest me siin räägime, kui me räägime praegustest torujuhtmetest, see on tagasiulatuvad muudatused, see ei ole midagi ennekuulmatut, aga see on keeruline, me oleme gaasiturul seda kogenud uue gaasimäärusega, aga see on väga keeruline. ja eriti on see keeruline põhjusel, et kui, kui ei ole teada, millised tulemused on äh, erandite andmisel ja kuna selles osas kindlust ei ole, siis äh, ettevõtted äh, peavad seda tõenäoliselt problemaatiliseks, sest nad on võtnud vastu äriotsuseid, mis põhinevad äh, kehtival regulatiivraamistikul ja see läbivaatamine tooks kaasa olulise muudatuse regulatiivraamistikus, muudab see ka lepingute ähm, toimimist ja me e nii suust juba kuulsime selle kohta natuke kui lepingute tagajärjed muutuvad, siis mõtleme näiteks võime, võimsuse määramist ähm,, omanikuvahetusi, mis tulenevad lahtisidumise kohustustest ja nii edasi. ehk siis jah, alati on võimalik äh, asju parandada, aga ma tingimata ei arva, et praegune ettepanek praegusel kujul aitaks kaasa turu paremale toimimisele, kui me räägime Euroopa gaasiturust. on ka veel üks äh, aspekt ma arvan, et äh, siin ei ole päris selge, milline lisandväärtus äh, kaasneks energia tarnekindluse seisukohast, sest lõppude lõpuks see on üks lõppeesmärke. energiajulgeolek mm, tähendab tarnekindluse suurendamist, tähendab, et tarbijatel on rohkem valikuid ja see tähendab, et äh, Euroopa tarbijate majanduslik kasu sellest suureneks, kui me räägime olemasolevatest äh, torujuhtmetest ja seda mainis juba ka kolleeg Ennist, siis äh, olukord muutub äh, keerulisemaks. ehk siis see, see lisandub olemasolevatele regu-, regulatsioonidele, ehk siis see Euroopa Liidu regulatsioon tuleb lisaks juba muudele režiimidele ja siin tekib küsimus, kui praktiline on sellise e-, e-, Euroopa-ülese energiarežiimi rakendamine, see puudutab äh, Alžeeria, ähm, Venemaa ja teistest riikidest pärinevaid torujuhtmeid, sest me räägime siin väga pikkadest protsessidest, mille tulemused äh, ei ole selged ja olemasolevate torujuhtmete puhul tuleks taotleda eraldi, erandeid, mõnikord äh, neid ei antaks, siis võib tekkida olukord, kus äh, Äh, tulevad riikidevahelised lepingud mängu, äh, see on osa protsessist, millest me räägime, ja see on üks võimalikke äh, tekkivaid probleeme. see ei ole see, mida soovitatakse saavutada ja see ei suurenda energiajulgeolekut, aga kui me räägime uutest torujuhtmetest, siis asjad on veelgi keerulisemad. uute torujuhtmete puhul soovitatakse ähm, täiendavaid tarnepunkte mis tahes energiataristule, mis tooks rohkem energiakandjate turule. täiendava keerukuse lisamine süsteemi tulevastele torujuhtmetele äh, tähendab, et need, need äh, takerduvad, need on väga pika perspektiiviga projektid, need nõuavad suuri investeeringuid, äh, aastaid võtavad aega investeeringute otsused, kui lisaks nendele tuleb Äh, teha, sõlmida lepinguid äh, riikide vahel selleks, et nendest keerukutest üle saada, siis võib tähendada, et osa nendest investeerimisotsustest äh, tulevad negatiivsed. me ei räägi siin tingimata torujuhtmetest, mis pärinevad idast või põhjast, vaid ka näiteks Vahemere idapiirkonna torujuhtmetest. võib-olla tulevikus on meil selliseid torujuhtmeid vaja et on juba praegu keerukad, ehm, nende toimivus majanduslikult ei ole kindel ja täiendav keerukus kaasa ei aita. ma üritan siin väita, et sellega kaasnevad riskid. nüüd küsime, millised on eh, energiajulgeoleku ehm, hüved, mis kaasnevad, ma ei ole päris kindel, mis need on. kui me räägime konkurentsi suurendamisest, me oleme seda kuulnud, ma ei ole kindel et gaasidirektiivi läbivaatamine selles osas midagi muudaks, sest eh, lõppude lõpuks Äh, turul valitsev ettevõte ähm, tarnib gaasi või mingi lepingupartner, näiteks äh, Alžeerias ENI ja teine ettevõte, Liibüas äh, EOC ja nii edasi, ja Venemaal Gazprom. see läbivaatus ei anna meile midagi juurde konkurentsi suurendamise seisukohast, sest, sest Ähm, eksportimist kontrollivad nende riikide valitsused, mis puudutab hindasid. tegelikult ähm, määrab hinna alati see marginaalne tarnija äh, hulgiturul ja tõenäoliselt äh, tuleneb, määrab selle ära LNG, kui me räägime hüvedest tarbijatele arvan, et parim, mida teha saaks, oleks panna siseturg toimima. see on parim, mida saab teha selleks, et tarbijate huve edendada, aga julgeoleku seisukohast see on euro-, Euroopale selline kindlustuspoliis. ja siin tunnen ma puudust sellest mõju hindamisest, kui siin energiajulgeoleku hüvesid tekib või kasu tõuseb, siis ma tahaks seda näha, praegu ma ei näe seda. aga siin on ka kolmas punkt, mis puudutab energiajulgeolekut, jah, meil on raamistik, mis äh, energiajulgeolekut reguleerib, see on tarnekindluse määrus, mis on äh, reformitud ja see teeb just seda, millest me siin räägime. see tõhustab regionaalset äh, koostööd liikmesriikide vahel, see rakendab solidaarsuspõhimõtet ja nii edasi, see on tõenduspõhine, sest siin, seal on ka stsenaariumid äh, katkestuste jaoks, äh, taristu pla-, kavandamine ja nii edasi, on olemas raamistik, mis seda kõike reguleerib. ehk siis minu teine märkus on see, et see protsess tundub äh, pisut ähm, liiga kiirustatud olevat. vähemalt mina kahtlen, kas energiajulgeolek paraneks selle läbi ja tahaksin näha, millised oleksid need kasud ja minu viimane märkus, enne kui ma lõpetan ja tahaksin olla väga otsekohane, minu kolmas märkus on see, et äh, ei tasu äh, geopoliitikat niimoodi äh, ellu viia regulatiivselt, regulatsioonid ei ole kunagi neutraalsed. regulatsioonidega saab riiklikke võitjaid teha, see on regulatiivne valik, on võimalik regula-, regulatsioonidega äh, panna võitma tarbijad, näiteks äh, etendada just tarbijate huve, see Euroopa Liit on teinud omad valikud, nad äh, eelistavad tarbijate huve, aga regulatsioonid ei ole äh, mõeldud poliitika tegemiseks ja ähm, siin jõuame jälle Nord Stream kaheni, mis on nähtamatu elevant siin saalis, kui hinnata, millised projektid on, saavad mõjutatud sellest, siis äh, tõenäoliselt enamik äh, eks tervetest torujuhtmetest saavad mingisuguse erandi vähemalt mingiks ajaks, enamik äh, uutest äh, torujuhtmetest, kui mitte kõik, saavad samuti erandid. ja kui me vaatame kõik torujuhtmed üle, siis ainult üks jääb mõlemast erandi kategooriast kõrvale, see on Nord Stream kaks eeldab äh, rahvusvahelist, äh, valitsustevahelist äh, lepingut ja kui seda ei ole, siis uued regulatsioonid kehtivad vaikimisi ja see tekitab probleeme, see on jah, mm, nutikas. aga see ei ole tingimata õige. võime rääkida ähm, reeglite mm, laiendamisest ja nii edasi, aga kirjanduse põhjal hinnates see tähendab liiga kogemist, aga kui me räägime, jätame kõrvale akadeemilised arvamused, on see problemaatiline ka teisel põhjusel. nimelt äh, regulatsioonid äh, Euroopa Liidu õiguse vaimus peaks looma võrdsed võimalused ja looma raamistiku et äh, tootjad saaksid äh, hinna ja tarbijate pärast võistelda, regulatsioonid ei tohiks otsustada, millised torujuhtmed on eelistatud ja millised ei ole ja nad ei tohiks otsustada, millised on head molekulid, millised halvad molekulid. ideaalselt äh, regulatsioonid peaksid olema mitte vahettegevad. see hetk, kui hakatakse tegema mm, reegleid juhuslikuks ja sihipärasteks, selle asemel, et põhimõtete põhinevad, see õõnestab kogu äh, Euroopa Liidu turu integreerimise projekti, sest me ei saa loota sellele, et need reeglid oleksid äh, erapooletud. tekib küsimus, kuidas need tulevikus kohalduvad. ehk siis äh, kui Nord Stream kaks või Vene gaas on poliitiliselt liiga tundlik teema, siis vajame me poliitilist la-, lahendust, regu-, regule-, reguleerimine ei ole õige instrument selle jaoks, ei ole selle jaoks mõeldud ja see saadab vale sõnumi ja sellega ma lõpetaksin. aitäh, nagu näete, ei katkestanud ma kedagi. mahtusime kõneaja sisse, nagu ma alguses ütlesin, head kolleegid, me jagame oma teemapüstituse kahte osasse, kõigepealt äh, juriidilised õiguslikud aspektid ja üritame oma õiguslikus analüüsis olla öö, äh, objektiivsed, võrdsed võimalused kõikide ühenduste osas Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vastu ja tei-, vahel ja teine on poliitiline dimensioon, äh, seda oleme par-, parlamendis korduvalt arutanud, selle teema poliitiline mõõde ja üsna selge oli see tulemus, mis meie aruteludes sündis, et osad projektid ähm, on ähm, poliitilised ja see tekitab äh, liikmesriikide vahelisi pingeid, enamik liikmetest olid sellega nõus, arutasime poliitilisest vaatevinklist seda teemat Euroopa Parlamendis ja väga kohe algusest äh, üritasin siin vahet teha, nüüd oleme arutanud õiguslikest õiguslikke teemasid, sest me tahame luua kõikide ühenduste jaoks võrdsed äh, tingimused. ja nüüd annaksin sõna viimasele sõnavõtjale, doktor Alan Riley, kes on äh, energiakogukonna ähm, äh, li-, nõuandekomisjoni liige ja teeb otsuseid, mis puudutab energiaalase õigustiku rakendamist äh, Äh, Statecrafti äh, äh, instituudi ähm, teadlane ja samuti Atlantic Councili teadur, varasemalt on ta töötanud Londoni City ülikoolis. ehk siis meil on Londonist külal-, mitu külalist kolleeg on siin pisut närviline. kas, kes soovis esimesena Euroopa Parlamendis äh, nimel äh, sõna saada, aga kõigepealt saab sõna doktor Riley. ma saan vastata härrale kohe, äh, et kõik täiesti avameelne olla, minu hea sõber Andre vastutab Nord Stream kahe, mina tegelen teiste ühendustega, selles osas võime olla täitsa avameelsed. me tahame väga selgelt öelda, millised on meie seosed, selgelt välja öelda. aga King's College on avaldanud öö, uurimise, mida finantseerisid Gazpromi ja Nord Stream kahe majanduslikud, majandustoetajad või liitlased, see on King's College'i kodulehel kättesaadav. aga jätame selle kõrvale. Läheme edasi. Te näete kõiki neid meie paljastusi ja kõiki dokumente, mida mina olen avaldanud, alustame algusest. see kõik on avalikult olemas, ma olen valmis äh, hiljem seal pikemalt peatuma, aga alustame. kaks teemat, millele me peaksime keskenduma selle teema puhul, on õiguskindlus, küsimustes äh, mis puudutavad torujuhtmeid ja teine äh, on mittediskrimineerimine. ja seal äh, ja peame hakkama vaatama neid kahte küsimust, nägemaks äh, seda, et kui palju see puudutab gaasidirektiivi liikmeid. meil on olukord, millest me lähtume, on see, et me vaatame konteksti. kontekst on äärmiselt oluline. enne kui me räägime gaasidirektiivi muudatustest, peame rääkima Euroopa Liidu õiguse kohaldamist praegusel kujul. meil on praegu juba olemas äh, äh, torujuhtmed, jamu äh,, South Stream, mis on välja pakutud. mõlema puhul kohaldatakse Euroopa Liidu õigust. Need on importivad äh, torujuhtmed, millele kohaldub Euroopa Liidu õigus. Äh, Nord Streami toetajatel on palju argumente, aga põhimõtteline argument on see, et Euroopa Liidu õigus äh, kolmas energiapakett äh, kohaldus täielikult äh, varasematele torujuhtmetele. ehk siis üks argumente, millest me siin lähtume, on see, et kui me räägime õiguskindluse puudumisest, tagasiulatuvusest ja nii edasi, väga keeruline on ähm, sellest lähtuda, sest täna on olemas torujuhtmeid, millest gaas läbi liigub, tegemist on imporditorujuhtmetega, millele kohaldub ja on juba varem kohaldunud Euroopa Liidu õigus. probleem siin on see, et see, mida me siin näeme, on võimalus täpsustamiseks. see on enim, mis me saame teha. ja ma näen, et siin äh, võib tekkida probleeme, aga see ei ole jätkusuutlik ja parlamendisaadikute sõnavõtud viimaste aastate jooksul, nendele on lisandunud komisjoni vastused, kes on kutsunud üles erandite taotluse esitama, ehk siis varasemad komisjoni koosseisud on arvanud, et Euroopa Liidu õigus on täielikult kohaldatav ja see peaks kohalduma impordi torujuhtmetele. jah energeetikaõigust varasematele torujuhtmetele tihti ei eh, kohaldatud, aga kui me vaatame detaile, siis enamik nendest torujuhtmetest eh, ja mm, osa puudutasid esimesed, esimene või teine energiapakett eh, ja üks väga oluline selle tagajärg on see, et Euroopa Liidu, Euroopa Liit keskendus oma siseasjadele, see jätab kõrvale selle äh, mida võtta ette Euroopa Liidu õigust ei kohaldatud, kuigi seda oleks pidanud tegema. liikudes edasi uute torujuhtmete juurde, ma arvan, et äh, küsimus äh, mm, on importi äh, torujuhtmetele. lisaks eeskirjad, mida kohaldatakse, on juba eksisteerivad e-, eeskirjad, meil ehk siis siin probleem on see, et komisjon üritab täpsustada eeskirju anda õiguskindluse, üks minu argumente ja üks argumente, mis minu arvates on väga oluline selle teema juures, on see, et see muudatusettepanek, kui see jääb vastu võtmata, siis on üsna tõenäoline, et antakse õiguskindlus Nord Stream ühele ja seda seni ei ole olnud. et küsimus, et kas see on poliitiline, ei ole, sest probleem seisneb selles, et Nord Stream kahe lisamine Eurostal aastast kaks tuhat üheksa äh, peavad lahendama. ja see tekitab terve rea ühtse turu probleeme ja üks põhilisi raskusi on see, et kui ära võtta kogu äh, gaas äh, praegustest torujuhtmetest ja kasutada seda um, uut Nord Stream aastal kaks tuhat kuus, toob välja umbes nelikümmend poliitiliselt uh, Äh, motiveeritud äh, gaasitarne peatamise otsust, äh, kaasused jõuavad Euroopa kohtusse, siis neid näiteid tuuakse juriidiliste meeskondade poolt, ehk siis tegemistriim peaks toimima viisil, mis lõhestab Euroopa gaasi ühtset turgu, ehk siis gaas siseneb ja siis Euroopa turg lõhestatakse ehk siis äh, suur hulk gaasi äh, jõuab idasse ja Kesk- ja Ida-Euroopa äh, ähm, eraldatakse alternatiivsetest allikatest, ehk siis siin on palju tuua ühe aspekti ja seda illustreerib see Opali näide ja Nord Stream üks, kui me Euroopa Liidu õigust ei kohalda impordi torujuhtmetele, siis millised tagajärjed kaasnevad sellega, et me ei kohalda Euroopa Liidu õigust torujuhtmetele? tagajärg on järgmine. Euroopa Liitu, sest ainus äh, tarnija Euroopa Liidu läbi Opali on Gazprom. ehk siis äh, Venemaa äh, siseneb ühtsesse turgu, ühtsel turul, ehk siis meil on vaja Euroopa Liidu eeskirju, reegleid, mis kehtiksid kõikidele importivatele torujuhtmetele, tagamaks ühtse turu toimimist, aitäh! Thank you very much uh,, vau wow. uh,. Well you are aitäh, te olite nagu kahes rollmärkusega, nimelt et meie saame sinna ainult, see, et me saame sinna ainult äh, see õiguslikku plaani hinnata, siis see ei ole päris õige märkus, sellepärast et muidu meil, muidu me oleks pidanud ja ka nõukogu ja komisjoni hinnangut arutanud ja me ei ole seda arutanud. siin on tegu ka poliitiliste, majanduslike küsimustega. Perdu puhul, kas see on tõesti Lex Nord Stream kaks? ja miks te ütlesite, et, et avalikes konsultatsioonides oli toetus kolmkümmend viis protsenti? nii et äh, nelikümmend kaks äh, äh, sõnavõttu oli Poolast ja siis ka eraettevõtetelt ja kolmandaks küsimus ka viimasele kõnele härra Rallile, et härra professor Ralli, varem te olete öelnud, et Euroopa Liidu õigus on juba kohaldatav Nord Stream ühele, aga nüüd ütlete, et direktiivi tuleb muuta selliselt, et see oleks kohaldatav ka Nord Stream kahele ja samaaegselt ütlete, et me peame äh, arvates, et USA sanktsiooni nimekiri Venemaa vastu põhjenduses sisaldub, et nad on Nord Stream kahe vastu, sellepärast et USA soovib LNG-d tarnida, nii et nad olid nii rumalad, et kirjutasid sinna isegi selle põhjenduse sisse. see siis tähendab, et kui me soovime, mis väga hästi toimib, ei edenda, vaid lõhub seda ja ebakindlus suureneb, mitte ei vähene et siin on tegu sellise seadusaktiga, mis Euroopa Kohtus küll ähm, püsima ei jää. Uh, ja nüüd annan sõna meie variraportööridele. härra Krasnotemski, äh, kes on just saabunud. kolleeg Mika just saabus, nii et annan ja sooviksin öelda ka, et ma olen ähm, kriitilisel seisukohal mõningate äh, määra olemasolevate torujuhtmete jaoks ja seetõttu on ainult loogiline, et seda mm, reguleerimispõhimõtet siin äh, et kolleegid, kes pidevalt viitavad nendele väärtustele erinevatel mm, põhjustel, siis äh, Bundestagi kolleegid äh, kinnitasid sõnaselgelt ja ka mm, kolleeg Borg sõnaselgelt kinnitasid, et mis selle õigusakti alla jääb või siis millele kohalduvad erandid. aga ka see projekt, millest teie rääkisite, Nord Stream kaks ja mida ka paljud poliitikud valjuhäälselt, vahel ka uhkeldavalt teatavad lauset. nimelt kapitalistid ründavad alati siis, kui neil võimalus selles energiaküsimustes oleme me kogenud. minu nimekirjas kolleeg Peterson, ka variraportor. aitäh, võtan sõna taani keeles. küsimus ka minu koduriigis. ning äh, siinkohal ma ei hakka teile rääkima mitte Taani siseriiklikest äh, detailidest. meie soovime ikkagi siseturgu me soovime ühiseid mängureegleid ja ühesuguseid tingimusi, me soovime tagada võimalikult suure õigusliku kindluse ja ka ülevaatliku ja läbipaistva olukorra. ning sellega seoses sooviksin öelda, et see, mis meil praegu laual on, siin ma näen probleeme eriti et ähm, selles osas, et liikmesriikidel on äh, võimalus erinevaid erandeid kohaldada vastavalt äh, direktiivile. ALDE direktiivi, ALDE fraktsioonis ähm, oleme me mures sellepärast, et kas, äh, kas see direktiiv mitte ei põhine ainult eranditel, me peaksime ikkagi ju ühtlustama oma eeskirju ning oleme oma fraktsiooni poolt teinud ka muudatusettepanekuid ja erandid peaksid sõltuma just komisjoni tegevusest. nimelt, et komisjonil on siin oluline roll hindamaks seda, kas on õiglane see, et mõni liikmesriik erandeid kasutab või mitte, sellepärast vastasel juhul kogu selle siseturu eesmärgid kaovad ja me õõnestame ka siseturu põhimõtteid ja seetõttu oleme ka sellised muudatusettepanekud esitanud mis ähm, siis muudavad ähm, erandite kohaldamise sõltuvaks komisjoni hinnangust. nii et meil oleks võimalikult ühesugune alus nende erandite kohaldamiseks, äh, nii ühesugune alus kui tehniliselt võimalik, aitäh! Next speaker. järgmine kõneleja, samuti variraportöör kolleeg Turmes um, suur tänu, mul oleks kõigepealt üks küsimus härra Borchartile, härra Pistelli ütles, et, et direktiiv võib olla mingitel tingimustel ähm, võiks tekitada õiguslikku ebakindlust ja ma tean, et nõukogus on komisjon Itaalia, Hispaaniaga väga palju arutelusid pidanud et, et millised on need niinimetatud ebakindlused, kuidas kehtivad peaaegu kõikidele ja siis teised reeglid, mis kohalduvad teatud tüüpidele, kes tahavad äh, gaasi äh, müüa ja osta, kus tahavad, millal tahavad, ükskõik mis hinnaga. me oleme sellele väga vastu ja sellega kunagi nõus olla ei saa. teiseks, kui me räägime siin, need sõltuvad äh, meie kõikide elud. ma ei liialda siin tead-, on tehtud uuringuid selle kohta, et pärast äh, kuut tundi äh, rängas külmas viibimist on suremus äh, väga väikeste laste ja väga vanade inimeste puhul see äh, äh, lahmiv viis, kuidas osad inimesed selles diskussioonis osalevad, on väga ärritav ja see on ka täiesti ebareaalsusväärne hindadega, mis põhinevad turumehhanismidel, mitte aga poliitilistel kavatsustel või mängudel, siis ma arvan, et see korrektseid lahendusi majanduslikust seisukohast, need on äärmiselt vajalikud ja ma tervitan seda algatust, seda Euroopa Komisjoni pingutust, sest et tegemist on järjekindla reservatsioonideta seda ma küll paluksin Euroopa Komisjonilt ja tõesti, ma jällegi vabandan jälle esimehe ees selle eest, sellepärast et hilinesin debatile. kõigepealt äh, tänada meie eksperte ja äh, teie äh, seisukohtade analüüside erinevused näitavad, et see et tegelikult poliitilist analüüsi me ei saa õiguslikust analüüsist eristada, sellepärast et me ei räägi siin mitte praegu gaasidirektiivi äh, Ähm, parandamisest, vaid tegu on siin ikkagi geopoliitiliste mõjudega, mille eest meie ka ju kõik üheskoos vastutame, kui me mõningad arvamused ähm, kõrvale jätame ja ja me ei peaks rääkima ainult Nord Stream kahest kui millestki, mis on äh, nagu mingi konstruktsioon, mis ühelt poolt, et küll takistab aga samas me räägime ka väga paljudest eranditest ja see ainult halvendab õiguslikku olukorda õigusliku kindluse olukorda, sellega ka investeeringute olukorda ja as-, ja seda me ju üritame ikkagi vältida oma seadusandlusega, me soovime tagada kindluse olukorra investeeringutele, õigusele ja mis puudutab, sellel on ka oma põhjused ja mida suurem on pakkumine, seda suurem on ka turumajandus ja seda parem on see paremad on mõjud ka tarbijahindadele ja sellega, sellepärast et meil gaasi valdkonnas konkurentsivõime ainult sellepärast, et Nord Stream kahte takistada, siis äh, konkurentsivõimele takist-, äh, praegusel ajahetkel, kus Venemaa peab sõda äh, riigi vastu sellepärast, et see riigil on assotsieerimis- ja kaubandusleping Euroopa Liiduga, et kas sellisel ajahetkel me saame ka oma energia soovime energiasõltuvust sellisest riigist suurendada, huvi ka e, Euroopa energiaturu reguleerimine ja ka gaasituru reguleerimine ning peale neid sõnavõtte huvitaks mind täpsemalt see, mida ütles härra Raili, nimelt, et tänu nendele muudatustele, mis on direktiivi, seetõttu ma sooviksin, et ta selgitaks seda veel kord ja härra Borjatilt sooviksin ka tema arvamust selle kohta ja, ja ka EMBA gaasi esindajalt siis ähm, Ida-Euroopa ettevõtte esindajalt sooviksin ka teada, et kuidas nemad seda näevad, sellepärast härra Raili ütles, et on täiesti ette ähm, asjale selgitust. ja mis puudutab äh, muus, muid muudatusettepanekuid, äh, siis äh, minu fraktsioon äh, leiab, et nende eranditega peaks palju, ähm, neid peaks palju piiravamalt äh, käsitlema ja ka siin sooviksin härra Raili seisukohta ja ka komisjoni seisukohta kuulda, et miks üldse on vaja neid edasisi erandeid kohaldada, et äh, miks peaksid olema erandid ette nähtud äh, torujuhtmetele mis ähm, Euroopa Liidu riike seovad ähm, naaberriikidega ja kolmandate riikidega. suur aitäh, kolleegid, daamid ja härrad, kõikide nende küsimuste eest. ja nüüd on aeg saada vastused teie küsimustele, märkustele. mõned küsimused esitati komisjonile, ehk sooviksite teie nendele vastata lühidalt seekord, sest et meil on umbes kakskümmend minutit aega kogu diskussiooniks. suur aitäh küsimuste eest, ma ei hakka neid küsimuste kaupa läbi võtma, vaid äh, käsitlen tõstatatud teemasid. esimest asja mainisid härra Kappel, härra Langen, härra Turmes ja ka nüüd proua Harms äh, õiguskindluse koha pealt. pean tunnistama, et äh, Äh, see on see, et äh, meie ettepanek kasutab kuidagi nagu õiguslikku ebakindlust, see hämmastab mind, sest et äh, esimest korda oleme me infrastruktuuri pannud ühtse õigusliku raamistiku alla ja see iseenesest peaks juba, kuidas see peaks iseenesest õiguslikku ebakindlust kaasa tooma, ma ei saa aru. ebakindlus juba eksisteerib, sest et meil on erinevad tõlgendused, erinevad praktikad selle koha pealt, kas kolmas energiapakett äh, kirjutamata vormis kohaldub nendele äh, äh, torujuhtmetele või mitte ja siin me ütleme selgelt välja, et see kohaldub. aga et öelda, et uute torujuhtmete puhul, härra Koldar ka ütles seda, et me kasutame siin või toome siia sisse rohkem keerukust, sest et tuleb kasutada kas erandimenetlust või siis peab sõlmima IGA Äh, jah, vabandust küll, aga need on reeglid, see on juba täna meie süsteemis ja ma ei näe, et äh, äh, see oleks mingi põhjus, et kui me ütleme, et see on liiga keerukas, siis me jätame asjad selliseks, nagu nad on ja ei kohalda mitte mingisuguseid Euroopa reegleid omaenda territooriumil. nii et ma ei näe, kuidas need asjad kokku lähevad omavahel. ja proua Harms, vastuseks teie küsimusele Nord Stream üks, et kuidas me siin saame suuremat kindlust. Äh, Nord Stream üks on eksisteeriv torujuhe ja jääks äh, erandite kataloogi alla ja siis äh, Saksamaa vastav agentuur peab nüüd otsustama, et millist tüüpi erandit oleks vaja selleks, et Nord Stream üks tuua vastavusse tehtud muudatustega. aga ütlen siinkohal ka üldisemalt, et äh, see ei ole mingisugune vabapääse. Äh, nagu ma ütlesin, mutatis mutantis äh, ka erandite puhul me rakendame need kriteeriumid ja tingimused, mis kohalduvad eranditele, mis antakse uuele taristule, nii et siin ei saa öelda, et ei tehta mitte midagi. ja ka härra Lange Äh, ma ei ole nõus sellega, et kui te ütleksite, et sellepärast, et on tehtud erandeid, äh, äh, tõestab see seda, et see on nagu Nord Stream kaks seadus. Turk Stream kaks läheb selle alla, EastMed üks läheb selle alla, on igasuguseid teisi torujuhtmeid, mis selle alla läheksid, tegemist ei ole Nord Stream kaks seadusega. nüüd need boonused, mis välja toodi see on seotud ka mõjuhinnanguga. Äh, komisjonina oleme me seisukohal, et selle jaoks on juba olemas õiguslik raamistik ja seetõttu me ütleme, et äh, kui me lihtsalt selgitame olemasolevat õiguslikku raamistikku, siis see ei tekita mingisuguseid märkimisväärseid majanduslikke, poliitilisi või sotsiaalseid probleeme, mis vajaksid mõjuhinnangut. seda me oleme öelnud. Äh, meie ütleme, ja see nüüd puudutab neid kasusid, mis saadakse, võtame lihtsalt selle olukorra, ärgem äh, rääkigem sellest probleemist mööda, võtame olukorra äh, üks, üh-, tarnija idast, Gazprom. meil on sada kaheksakümmend, sada üheksakümmend miljardit kuupmeetrit gaasi, mis sealt iga aasta tuleb mööda torujuhtmeid, äh, mida haldab tootja, nemad tegelevad edastamisega ja nemad toovad selle gaasi sinna, kuhu nad seda tahavad tuua. ja selle strateegiaga on nad aastate, aastakümnete vältel saavutanud domineeriva positsiooni paljudel meie turgudel, mõnikord on nende positsioon isegi sajaprotsendine ja konkurentsi peadirektoraat on isegi leidnud tõendusmaterjale teatud regioonides äh, Kagu-Euroopas on see toonud endaga kaasa domineeriva positsiooni ärakasutamise, kuritarvitamise ja seetõttu me tahame seda teha, sest et vastavalt operatsioonireeglide need eh, lahtisidumine, kolmandate osapoolte ligipääs, me saame siin midagi ära teha. siis võib jah muidugi öelda, et jah, te võimaldate erandeid, seda küll, aga vastavalt eh, tingimustele, et see ei moonuta konkurentsi, et see on vastavuses siseturuga ja et see ei tekita probleeme tarnekindlusele seda kõike tuleb vaadata koos. ja nüüd veel üks asi, äh, siis äh, lõpetan, äh, härra Langen küsis mu käest konsulteerimise kohta, seal oli kolmkümmend neli vastust, kakskümmend kaks kriitilised, kaksteist positiivset. jah, päris palju tulid Poolast, aga kui vaadata nimekirja, et need, kes olid kriitilised, siis võin selle välja näidata ja sealt on näha, kus väga selged majanduslikud äh, Äh, huvid äh, selle konkreetse torujuhtme Nord Stream kahe kohta olid, me ütlesime seetõttu ka, et me vaatame jah seda, aga me ei tohiks seda üle hinnata, see on teatud indikaator, aga meie jaoks ei tule see üllatusena. sellist asja me eeldasimegi. suur aitäh, härra direktor. üks äh, meie kolleeg tahaks saada teist võimalust küsimuse küsimiseks. kolmkümmend sekundit annan härra Langenile aega zu uh, den mis puudutab neid erandeid, härra Borchardt äh, ütles, et äh, praegused äh, torujuhtmed uute reeglite alla ei jää. aga juht Metskas, Alžeeria, Hispaania ja siis Nord Stream üks, nii et need viis käivad praeguse need viis siis praeguse gaasidirektiivi alla ei käi ja samas me oleme kuulnud ka komisjonilt ja nõukogult, et seal on väga palju probleeme ja ja mis siis saab, kui te ütlete, et et keegi nendest eranditest kasu ei saa um,? I, I cannot ma ei ütlesin seda, et eranditel äh, on ka teatud tingimused, seda peab hindama, aga olemasolevate torujuhtmete puhul, need, mida teie mainisite, loomulikult äh, tekib äh, probleem tagasiulatuvusega, mitte selles mõttes, nagu professor Koldaur seda kirjeldas ja ma detailidesse siin ei lasse, et gaasivoogudesse torujuhtmete puhul, mis on eksisteerinud juba aastakümneid, me oleme erandite puhul öelnud, et see peab olema ajaliselt piiratud ja erand ei saa jääda püsima igavesti ja et erand peab täitma ka kriteeriumid ja vastuseks härra Petersonile, te sooviksite, et komisjoni kohustus äh, analüüsida, mida liikmesriigid on nende eranditega teinud ja kui seda ei kasutata kohaselt, siis loomulikult saab komisjon sekkuda. aitäh, härra Pistelli, palun. vastan lühidalt. mul on hea meel, et komisjon juba käsitles mõningaid meie poolt tõstatatud punkte Äh, olemasolev ol,, sisuline erinevus olemas ega kolmandates riikides, mis on asjaga seotud, see, äh, kuidas tegutsetakse äh, külg külje kõrval, ta-, gaasitootlust ja piiratud aega, kui liikmesriik suudab selgitada, miks ta palub erandit tulenevalt turust, tulevinguid on tehtud, millist tüüpi kokkulepped on juba sõlmitud, mis on äh, see äh, traditsiooniline diskussioon. me oleme väga avatud ka selles osas, nii et palun, järgmine kõneleja äh, härra Pilis, komisjoni uus ettepanek selle halli tsooni sulgeks ja ja et õigus kehtiks ikkagi kogu Euroopa Liidu jurisdiktsioonis. aga turg, mis on võtmetähtsusega ka äh, tarnekindlusele on ja, ja seda projekti, mida me pakume ning peavad ka usaldama turu toimimist. Euroopas ei vaja keegi gaasi, mitte keegi. kõik vajavad valgust, kütet, mugavust ja mõningaid kemikaale ja seda saab, saaks äh, transportida äh, teiste viisidega ja trans- ja tarnida muud moodi, aga gaasi puhul on tegu väga kõrge konkurentsiga komisjoni ettepaneku vastased, ütlete, et, et see oleks Äh, kahjulik äh, gaasiturule Euroopas ja minu meelest need ettevõtted, kes on sellele ettepanekule vastu, et, et mida nad siis teevad, nad üritavad tegelikult omaenda ettevõtlus lihtsalt, äh, ettevõtlusruumi ahendada Euroopa Liidus ja ma ei saa sellest aru, sellepärast et direktiiv selgitab ka investeeringureegleid mina olen, ähm, tulen ärivaldkonnast, olen terve elu Ähm, äriga tegelenud ja ja mina võin investeerida nii äh, õiguslikku vaakumisse äh, kui ka siis äh, olukord sellisesse ähm, keskkonda, kus on kindlus tagatud, aga sellel on oma hind. see, kus on olemas õiguslik vaakum, ja, ja te leiate, et ka tarbijad peavad siis selle kõrgema hinna kinni maksma, siis ma ei ole sellega nõus, sellepärast et äh, õiguslik kindlus tagab ähm, võrdsed võimalused kõikidele tarbijatele ja turuosalistele, sellepärast et äh, vastasel juhul on meil tegu monopoliga, aitäh. Thank you very much, if I may ask. suur tänu ja palun järgmine kõneleja. Thank you um.... Thank you very much, if I may ask. suur tänu ja palun järgmine kõneleja. Thank you um.... nimelt ähm, tootmisetapi torustikud ei, ähm, ei ela mingi täiesti isoleeritud maailmas, need, äh, neid juhib ähm, siiski päritoluriik ja samuti ka mereõigus, ÜRO mereõigusunklus. nii et on olemas õiguslik organ ja ka õiguslik raamistik, mis reguleerib erinevaid asju, ka seda, kes vastutab näiteks keskkonnamõju hinnangute eest ja nii edasi. nii et ma arvan, et see on oluline, kui me siin seda õiguslikku arutelu peame, et teha vahet sellele, et kuidas torujuhtmeid juhitakse ja hallatakse ja sellel, kuidas need ettepanekud võivad mõjutada seda regulatiivorganit ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline arutelu, sellepärast et äh, me peame arvestama nende erinevate õiguslike äh, olukordadega, mis võivad tekkida ja ma ei soovi öelda, et siin on olemas äh, probleem gaasidirektiivi läbivaatamisega, vaid ähm, me näeme, et see, kuidas gaasidirektiiv on praegu kujundatud, et me näeme, et potentsiaalselt võib tekkida väga keeruline õiguslik olukord. aga veel ka teine märkus, et me peame ka meenutama seda, kuhu me oleme praegu jõudnud, milline on praegu olukord ja see on seotud siis ka energiajulgeolekuga. nii et ähm, kuidas me defineerime energiajulgeolekut, see puudutab siis energiavarustust äh, tarbija äh, eeliseid ja tarbijale kohaseid hindasid. et see on ähm, ka seotud energiajulgeolekuga. kui me vaatame nüüd äh, gaasituru arenguid Euroopa Liidus äh, viimase kümne aasta jooksul, siis me näeme põhimõtteliselt kahte asja, kõigepealt konkurents on suurenenud ja hinnad vähenevad. ja lisaks sellele kolmandaks, mida me ka oleme näinud ja ja äh, mis komisjoni stressitestidest äh, nähtus, on see, et süsteemi äh, tugevus, see vastupanuvõime on tohutult suurenenud viimastel aastatel ja selle põhjus on väga lihtne. nimelt komisjon on teinud väga head tööd nii tarkvara kui riistvara paikapanemisega, see puudutab siis neid ähm, siseturgu äh, regulatsiooni ja samuti siis äh, ühendusi, ühendustorusid. nii et äh, see on ka seotud ähm, energiajulgeolekuga ja varustuskindlusega. ja lisaks sellele ma tulen selle märkuse juurde, mida siin varem ähm, mainiti sisendite puhul, sisendpunktide osas. nii et oluline on, et oleks sisendpunkte võimalikult palju. isegi kui see tähendab, et keegi lihtsalt raiskab raha sellepärast et äh, see valikute äh, mitmekesisus on ikkagi avalik äh, vara, mida rohkem neid on paigas. ja täpselt sellepärast mina leiangi, et iga lisasisendpunkt on selline asi, mida tuleb arutada, mida tuleb kaaluda sest äh, lõppude lõpuks äh, tugevdab äh, kogu süsteemi ja ka energiajulgeolekut. ja veel viimane märkus Gazprom, et see, mida Euroopa Liit on teinud, on nimelt ette võtnud mõningad suured tegijad ja mitte ainult gaasivaldkonnas, vaid me räägime Microsoftist, Google'ist, me räägime mõningatest kõige suurematest toruosalistest oma turgudel ja on ette võetud Gazprom jätkamiseks ja seetõttu äh, seda on võimalik ka teha, nii et kui keegi äh, turu, äh, turutingimusi ja turgu rikub, siis on võimalus neid ka vastutusele võtta ja meil on olemas vahendid, see näitab, et ka need turg toimib, nii et mina seda, seda vahendit ma saan aru, siis härra Borchal soovib ka teie märkusele vastata. ma päris ei vasta, vaid ma näen, et Äh, tingimused torujuhtmete osas, mis on nende majandustsoonis ja nende territoriaalvete vesi läbivad. vaesemad Euroopa Liidu liikmesriigid peavad ikkagi maksma kõige kõrgemat gaasi hinda. ja see ka toimub, nii et ma ei saa öelda, et me oleme, teeme seda nimelt mitmekesistamise kaudu, marsruutide mitmekesistamise allikate ja samuti ka tarnijate mitmekesistamise kaudu jah, kõik on siin olemas. me oleme valmis teid ära kuulama. doktor Riley. aitäh. tahaksin nõustuda härra Burkhardtiga. kui me räägime sellest vastupidavusest, mis on sündinud tänu Euroopa Komisjoni pingutustele, energiaettevõtete eh, pingutustele ja nii edasi, eh, pooleteise aastakümne jooksul, siis eh, me alahindame sellega seda vastupidavust. see kõik on tore, aga see ei aita. Gazpromiga on sama lugu. näiteks see trustide vastane jutt. antitrustide juhtumi puhul on probleem selles, kui tõsiselt võtab asja Gazprom, kui me vaatame seda pakkumist, mis tehti. Gazprom ütles väga lahkelt, et nad avanevad, suhtuvad positiivselt, lubavad tingimuste muutmist ja nii edasi, aga ainult pikaajaliste lepingute puhul. ja kui me võtame näiteks Balti riigid näitena, peaaegu kõik lepingud on lühiajalised lepingud. ja kui me vaatame tähelepanelikult iga punkti ja koma Gazpromi pakkumises, mis nad praegu teinud on, siis see toimib viisil, mis muudab väga vähest. ja sel põhjusel Euroopa Komisjon pöördus uuesti nende poole, soovis